alati üritanud neid küsimusi käsitleda ka, kui me oleme poliitilist dialoogi Hiinaga pidanud, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud äh, volinik, meil on kuus resolutsiooni eelnõu äh, debatt on lõppenud ning hääletus leiab aset pärast äh, siis meie kõikide debattide lõppu. järgmine küsimus puudutab Birmat ning ähm, valimisi ja opositsiooniliidri Aung San Suu Kyi äh, vabastamist ja esimene autor, äh, proua de Kaiser, poolteist minutit, palun. jah, suur aitäh. vahel me saame häid uudiseid eh, ja me arutame neid ka kiireloomuliste küsimuste raames. tahaksin meelde tuletada teid kõiki, mis me tundsime siis, kui me kuulsime eh, ja nägime televisioonist, et Aung San Suu Kyi on vabastatud. tegemist on silmapaistva inimesega, kes tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal sai esimese Saharovi auhinna ja kes äh, on üle elanud äh, nüüd äh, väga pika vangistuse, viimase kahekümne aasta jooksul on ta viisteist aastat vangis olnud. tegemist on sümboliga ja sümboliga poliitilisest, poliitik-, poliitikas aktiivsest naisest, kes on alati jäänud vabaks ja vastu pannud. tegemist on erakordse inimesega, kuid see sündmus mingil juhul ei tohi meid panna unustama seda, et tema äh, vabastamine ei ei ole võib-olla lõplik, juba varasemalt on teda vabastatud ja jällegi koduaresti määratud. ning valimised, mis toimusid, oli täielik äh, demokraatia heiramine, enne äh, valimisi võeti vastu seadus selleks, et piirata sõnavabadust. E, inimesi, munki takistati hääletamast ning endiselt on kakskümmend kaks tuhat e, südametunnistuse vangi e, Birmas. me peame nõudma, et Birma võimud peaksid kinni sõnavabadusest, liitumisvabadusest, me peame neilt nõudma, et nad vabastaksid poliitvangid ning me peame usaldama seda väljapaistvat isiksust, keda me ootame ka Euroopa Parlamenti külla ja kelle juurde me läheme ise, kui ta ei ole võimeline siia tulema ning me loodame, et ta suudab alal hoida vabaduse vaimu. suur aitäh ja proua Šake, palun. kolmeteistkümnendal novembril vähem kui nädal peale Äh, valimisi vabastati Aung San Suu Kyi äh, koduarestist peale seda, kui ta oli viisteist aastat olnud koduarestis oma äh, demokraatia mõt-, demokraatlike mõtete eest. peale seda, kui ta oli vabastatud, see hetk, kui ma astusin välja, sain aru, et liikusin väikesest vanglast suurde vanglasse, selle, suure vangla nimi on Iraan. inimesed ei tohiks elada ei suurtes ega väikestes vanglates, sellepärast et nad teatud moel mõtlevad. Euroopa Liit peab toetama kõiki äh, Birma kodanikke ja peaksime olema mures tema äh, Aung San Suu'gi äh, tervise ja julgeoleku pärast, kuivõrd ta on ikka veel julgeolekujõugude järelevalve all sõnavabadus ja kodanikuvabadused peavad laienema kõigile kodanikele, mida pidevalt piiratakse konstitutsiooni ja sõjalise hunda poolt. valimised toimusid sel kuul, isegi kui need olid hirmu ja repressiooni ähm, meeleoludes, siis kasutatakse seda, et legitimiseerida äh, oma valitsust. demokraatia on alati rohkemad kui ühel inimesel üks hääl see tähendab seda, et demokraatlikud institutsioonid on äh, pühad, valitseb seadus ja peetakse kinni inimõigustest. härra Piilan, üks minut, palun. suur aitäh, proua e, esimees. kõik inimesed, kes uskusid, et niinimetatud valimised Birmas novembris, et need valimised olid ausad nende illusioone tuleks äh, natukene lõhkuda ja kõik need inimesed peaksid olema väga pettunud, see ei ole demokraatia. proua Aung San Suu Kyi vabastati koduarestist päev peale valimisi, kuid meil on endiselt kaks tuhat viissada poliitvangi selles riigis ja neid ei vabastata. paar päeva tagasi saime teada, et sõjaväeline hunta Birmas blokeeris veel üheksa äh, väljaannet, väljaannet ehk siis, siis uus üheksa, veel üheksa ajakirja, mis on ära keelatud, nii et mingit meediavabadusest selles riigis ei saa juttugi olla, me peame kutsuma üles Hiinat, et ta aitaks meil äh, selle huntaga võidelda, ma tahaksin tänada härra Pušekit selle eest, et proua Aung San Suu Kyi kutsuti äh, Saharovi tseremonioonile proua Lokvailer, poolteist minutit, palun. aitäh, proua president, kallid kolleegid. Aung San Suu Kyi pildid, Birma opositsioonijuhi pildid peale seda, kui ta vabastati koduarestist, on pildid, mis meile alatiseks meelde jäävad, need näevad isiksust, keda ei ole murdnud aastaid ja äh, isolatsioonis ja pole mingit kahtlust, et tema jätkab demokraatlike muutuste eest võitlemist oma riigis, kõik sammud, mida ta astub demokratiseerimise nimel, selle nimel, et parandada väga rasket inimõiguste olukorda Birmas, kõike tuleb toetada, aga ma kardan, et see ei ole kuigi kerge tee. konstitutsioon, mis jõustub äh, peale neid mittevabasid äh, valimisi, ütleb, et president on seaduses kõrgemalt ning äh, inimõiguste rikkumised minevikus jäävad karistamata, see on asi, mida tuleks, tulekski jõuliselt kritiseerida. samamoodi inimõiguste rikkumised jätkuvad etniliste vähemuste vastu, kahjuks need inimesed saadetakse tihti oma kodudest välja, oma riigist välja, nendest saavad sundtöötajad ja lastes, lapsed sunnitakse tihti sõduriteks, seetõttu peaksime jätkama omapoolseid pingutusi selleks, et teised riigid äh, tuleksid meie poole ja need riigid, kellel on suur mõju Birmale, Hiina, India, me peame paluma neil kasutada oma mõju selleks, et aidata birmalasi. nii näiteks on mitmesuguseid lubadusi inimõiguste ja demokraatia nimel, sest paljud äh, need, neid tuleb täita, sest kuidas me saame äh, paluda äh, teistel riikidel neid täita, kui Birma võib meid äh, rahulikult ignoreerida. aitäh, proua president, mitmetel puhkudel on juhtunud seda, et valimised äh, on ikka olnud lihtsalt farsiks, millest ei ole mitte mingisugust kasu. ja nüüd tundub, et antakse jällegi uut jõudu sõjaväehuntale, paljud, lausa tuhandeid inimesi äh, tuhandetel inimestel ei olnud võimalus hääletada, paljud neist pidid põgenema äh, Taisse, on ka risk, et tekib sõjaline konflikt, see on tõeline risk. ja lisaks sellele tuleb meelde tuletada ka seda, et Aung San Suu Kyi vabastamine loomulikult oli lootustandev hetk, see oli väga positiivne, see suurepärane naine, ma loodan, et ta saab tulla siia ka Saharovi auhinda vastu võtma, aga ärgem unustagem, et Birmas on kõige olulisem ikkagi terve rahvavabadus, meil on üle kahe tuhande poliitilise vangi Birmas ja valitseb üleüldine eh, hirm. nii et eh, ärgem jätkem olukorda tähelepanuta, me peame ikka ja jälle rõhutama seda, et äh, me ei ole olukorraga rahul. on siin liikmesriike, kes peavad rohkem seisma hea inimõiguste kaitsmise eest, sest et äh, paljudel liikmesriikidel on ärihuvisid Birmas, näiteks äh, naftafirma Total, nemad kaevandavad samuti Birmas seda tuleb muuta, tegutsema ikkagi nii, et me oleme kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. ja ma loodan, et äh, Euroopa liikmesriigid teevad sama, mida on teinud Euroopa Parlament. härra Posselt. ma olen loomulikult väga rõõmus selle üle, et meie Saharovi auhinna saaja on nüüd viimaks ometi vabastatud, kuid siiski on endiselt Birmas äh, kaks tuhat kakssada poliitvangi, kes peavad elama väga rasketes tingimustes, kohutavates äh, sõjaväehunta vanglates. nii et kokkuvõttes on põhimõtteliselt terve rahvas vangistuses, nii et jääme ka edaspidi väga tähelepanelikuks. kas valimised olid lihtsalt selline iluoperatsioon või äh, kas oli tegemist tegelike muutustega, me peame kõike tegema, mis meist sõltub selleks, et äh, toimuksid tõelised muutused ja ühtlasi peaksime võitlema selle eest, et detsembrikuus meie Saharovi auhinna laureaat siin ka kohal oleks, et ta siis kakskümmend aastat hiljem saaks selle auhinna kätte saada. ja vaid alles siis saame väita, et tõesti on lootust, et midagi Birmas on muutumas pärast aastakümneid kannatusi sõjaväehunta režiimi all. suur aitäh! nüüd palun härra Breda, üks minut Rahvapartei nimel suur aitäh! Aung San Suu Kyi opositsiooniliidri vabastamine Birmas pärast nii pikki aastaid koduaresti on loomulikult positiivseks märgiks. tahaksin ühtlasi väljendada oma lootust, et tema vabastamisele järgneb ka rohkem kui kahe tuhande poliitvangi vabastamine, sest et nagu minu kolleeg Posselt juba ütles, äh, muidu ei ole tegemist muuga kui lihtsalt tõe varjamisega tahaksin, et me toetaksime Aung San Suu Kyi'd ka oma erakonna ülesehitamisel, milleks on Rahvuslik Demokraatia Liiga. tegemist on loomulikult tohutu tööga ja seega peaksime jätkuvalt avaldama rahvusvahelist survet, sest et sõjaväehunda ei ole veel alustanud demokratiseerumisprotsessi, pigem vastupidi, valimised ei olnud siiamaani ei vabad ega demokraatlikud, nii et peaksime endiselt sellele riigile tähelepanu pöörama. aitäh, president, mul on väga hea meel, kui ühtne on olnud Euroopa Liit Birma suhtes. ma olen lugunud, lugenud nõukogu avaldust, parunes Ashtonist äh, avaldust, kedagi pole lollitanud need äh, väga vigased valimised Birmas, kõik on tervitanud Aung San Suu Kyi äh, koduaresti lõppemine, aga kõik mõde-, mõistavad hukka äh, teiste puuduste, teiste vabaduste puudumise. Need valimised oleksid võinud, need oleksid võinud uueks suureks alguseks Birmas, kui me suudaksime veenda hundat vabastama kõiki poliitilisi vaband- äh,, vange, kui me jõuaksime sinnamaani, et Aung San Suu Kyi äh, vabastamine oleks lõplik ja lõpuks, kui uus parlament ja valitsus hakkaksid parandama inimõiguste ja põhiõiguste olukorda riiga, riigis ning parandaksid Birma inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda, siis võib-olla mõne aasta pärast oleks meie institutsioonidel põhjust hakata läbirääkimisi pidama ja suhtlema Birma ähm, valitsusasutustega, et tagada sellele riigile parem tulevik. aitäh, Karju, kahjuks pro-, proua Ojulandi ei paista siin olevat, nii et järgmiseks härra Tšernäki Äh, konservatiivid ja reformistid, palun, üks minut. To jest tak, jak władza uwalnia jedną bardzo znaną osobę. Olukord on järgmine. valitsus vabastab väga tuntud isiku ja näitab maailmale sedamoodi, et tegemist on demokraatliku riigiga, et ta peab kinni inimõigustest õigustest ja selle fassaadi taga pole üldse mitte midagi. mingeid tegelikke muutusi seal ei ole see on puhas poliitiline farss. näide, näitemäng. jumal tänatud, et see naine on nüüd äh, vaba. selle näitemängu taga toimub veel palju-palju tragediaid, kellega on seotud tuhanded inimesed, kes on endiselt arreteeritud vanglates. me endiselt peame nõudma poliitvangide vabastamist Birmas. see on endiselt päevakohane ja mina usun, et äh, proua äh, Aung San Suu Kyi sõnum on äärmiselt oluline. see sõnum levib kogu Aasias. Need, kes võitlevad inimõiguste nimel Hiinas, viitavad Aung San Suu Kyi'le, ta on oluline sümbol. aitäh, nii palju sellest ja äh, nüüd on vaba mikrofon, härra Kutas, palun suur aitäh äh, aitäh lugupeetud president me oleme nõudnud äh, siin äh, Aung San Suu Kyi vabastamist äh, korduvalt ja see, et äh, lõpuks ta vabastati, on muidugi samm õiges suunas, aga me ei saa siiski leida, et see oleks nüüd äh, lahenduseks inimõiguste probleemidele, sellepärast et paljud aktivistid on endiselt vangistuses. Lissaboni lepingus on säte, mille kohaselt Euroopa Liit peab edendama rahu, oma väärtusi ning äh, heaolu ja ühiseid väärtusi. me peame kinni pidama mm, inimõigustest, inimväärikusest in me ei saa nende väärtuste eest seista mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka väljaspool, seetõttu ma tahaksin äh, saata välja äh, Birma rahvale solidaarsussõnumi, sellepärast et nemad kannatavad oma valitsuse rõhumise all ning nende põhiõigustest ei peeta kinni. suur aitäh, härra Tarabella! suur aitäh, lugupeetud president, äh, leidsid aset need esimesed valimised pärast kahtekümmet aastat Birmas, aga Äh, me oleks võinud selle üle rõõmu tunda, sellepärast et äh, valimised on toimunud, aga me peame jällegi hukka mõistma selle riigi, sellepärast et eirati sõnavabadust ja mm, äh, demokraatiat. kuidas saab rääkida valimistest või valikust, kui opositsiooniparteidel ei ole võimalust sõna võtta, nad ei saa ka rahvaga kõneleda Birma on riik, mis ei ole vaba, endiselt valitseb sõjaväehunta, ning Birma äh, jääb selliseks niikaua, kuni pole korraldatud tõeliselt vabasid valimisi. Aung San Suu Kyi vabastamine on muidugi samm õiges suunas, seda tuleb tervitada ja tunnistada ja ma loodan, et sellele järgnevad veel teisedki sarnased sammud ning ka paljud teised poliitvangid vabastatakse. suur aitäh, härra Silvastres! suur aitäh, lugupeetud president! praegusel ajal me kõik tunneme suurt rõõmu Aung San Suu Kyi vabastamise üle. ja me kõik, meil kõigil on veel silme ees need inimmassid, kes rõõmustasid selle vabastamise üle. jah, väga hea, kõik see on väga entusiastlik ja pühitseti seda, aga ma usun, et me peame ikkagi natukene kaugemale vaatama meie äh, vastaspooleks siin on sõjaväeline hunta. Aung San Suu Kyi vabastamine, kas see tähendab lihtsalt seda, et on astutud üks üksik samm või siis on tegemist äh, vabastamisega, mis tähendab ka seda, et ka kõik teised opositsiooniliikmed vabastatakse me muidugi peame tundma headmeelt äh, Aung San Suu Kyi vabastamise üle, aga me peame rõhutama, et ka kõik teised poliitvangid tuleb vabastada. suur aitäh, härra Soonik lõpuks. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad. me kõik mäletame, mil Lech Walesa ise vabastati ja me mäletame ka kindlasti ka Nelson Mandela vabastamist, kõik need vabastamisest on andnud lootust, eh, lootust paremale, vabamale maailmale, kus enam ei suruta alla vabadusi ning eh, see näitas ka, et valitsused peavad midagi muutma. Aung San Suu Kyi vabastamine on suureks sammuks ilma rahvus, ilma mm, maailmavalitsuste sekkumiseta poleks see vabastamine võimalikuks saanud. ma mäletan väga hästi kommunismi aega, mil vaba maailma liidrid külastasid meie koduriiki. muidugi mõista oli ette nähtud ametlikud programmid, aga oli ka mitteametlikke kohtumisi Lech Walesaga näiteks ning äh, lääne valitsused lubasid äh, teda toetada, me peame tegema sama Aung San Suu Kyi puhul, me peame minema äh, Birmasse, temaga kohtuma seal ning ma tahaksin samuti et Euroopa Parlamendi delegatsioon läheks Birmasse ja ma loodan, et ka Aung San Suu Kyi saab siis sinna minna. härra volinik. nagu kõik meie tahaksin tunnustada proua Aung San Suu Kyid, kelle vabadus, vabadus just taastati, talle on antud Nobeli auhind, talle on antud parlamendi poolt Sahharovi auhind, on ta jätkuvalt äh, tuleviku lootuse sümboliks äh, riigis, mille rahvas seda väga-väga vajab. proua San Suu Kyi peab saama piiramatu vabadus äh, liikuda piiramatu sõnavabaduse, on hädavajalik, et kõik alles jäänud poliitvangid vaba, vabastatakse rohkem kui kaks tuhat, nii nagu härra Posolt ja härra Preda siin ütlesid. see võimaldab usaldust tekitavat üleminekut usaldusväärsele valitsusele Birma pidas läbirääkimised, äh, pidas valimised, mis ei vasta rahvusvahelistele standarditele vähemalt mis puudutab poliitilisi parteisid. küll aga on teretulnud see tõsiasi, et kodanikuühiskond suutis ennast osaliselt poliitiliselt organiseerida, hoolimata neist raskustest. me tunnustame teatud opositsiooniparteide otsust mitte osaleda valimistel, kuid ka seda tõsiasja, et teised parteid, muuhulgas rahvusvähemustest, osalesid. Nende otsusekindlus haarata olemasolevast võimalusest kinni on vägagi tervitatav valimised ise ei muuda valitsust demokraatlikuks. Nad võivad pakkuda võimaluse uueks alguseks ja vähemalt mingisuguse pluralismi tuua süsteemi sisse. hoolimata sellest, et on ilmselgeid puudusi, kui äh, valimised märgiksid Äh, positiivse arengu algust, oleks see väga tervitatav. me oleme korduvalt öelnud, et Euroopa Liit on valmis suhtlema äh, Birma valitsusega selleks, et kasutada valimiste antud võimalust käivitada uus ja positiivne etapp selle riigi ajaloo, ajaloos. praegu peame jälgima äh, hoolikalt seda, kuidas uus parlament ja valitsus Äh, kuivõrd nad on vastutusvõimelised ühiskonna ees, kas uued institutsioonid tagavad inimõigustest ja vabadustest kinnipidamist, kas nad annavad parema, suudavad ellu viia paremat poliitikat oma kodanike jaoks, selleks et parandada inimõiguste olukorda selles riigis, tuleb käivitada äh, tõhus dialoog kõikide osapoolte vahel. taoline dialoog peaks kehtestama legitiimse ja vastutustundliku valitsemissüsteemi kinnipidamise seadustest ning inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamise. Euroopa Liit on korduvalt öelnud, et ta on valmis taolist protsessi toetama. me katsume äh, jätkuvalt kasutada kõiki äh, meie käsutuses olevaid võimalusi, kõiki kanaleid USA, äh, ÜRO omasid ning selleks, et äh, sundida või veenda uut valitsust olukorda parandama. inimõigused peavad olema seotud minu äh, meie abiprogrammidega me otsime ka kontakte kodanikuühiskonna ning valitsusasutustega ning leiame, et valitsus peaks täitma oma kohustusi selleks, et aastatuhande arengu eesmärke täita. inimõigused, areng ja dialoog on ja jäävad olema meie poliitika nurgakiviks, aitäh! ma olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut äh, selle debati ajal, debatt on lõppenud ja nüüd tuleme hääletuse juurde. ning esimene